ma kuulutan äh, parlamendi täiskogu istungi, mis katkes teisel märtsil kaks tuhat seitseteist, tasavatuks. kallid kolleegid, enne kui me istungit jätkame, sooviksin väljendada sügavat kaastunnet neile perekondadele,